me alustame nüüd hääletust. Ach so. Äh, Frau Corazza Bild. proua Corazza Bild tahab kodukorra teemal sõna võtta. proua Corazza Bild, teil on sõna, palun palun, proua Koratsapilt, aitäh, president. nagu te teate, rohkem kui kuu on möödas sellest, kui siin kojas tuli avalikuks, et proua Le Pen on toime pannud hääletuspettuse ja ma arvan, et paljud kolleegid ja mina tahaksin teada, kuhu see uurimine on jõudnud, mida teie juhite Äh, iseäradi härra Marcel de Cra osas, ähm, kes on ENF fraktsiooni kaasesimees ja härra Nicolas Pei osas, kes on Front Nationali peasekretär. härra esimees, härra president, tahaksin küsida, kas teil on kavas ka korraldada proua Le Peni ülekuulamine, sellepärast et ta on ENF-i fraktsiooni äh, kaasesimees, aitäh! Äh, proua Koratsa pilt. ma olen äh, seda äh, vigast ja valehääletust uurinud kõigepealt kolleeg de Graafi osas. ma olen ära kuulanud härra de Graafi, härra de Graaf tunnistas, hääletus polnud korrektne ning äh, ma pean nüüd otsustama, milliseid karistusi rakendada, seda ma ei ole veel otsustanud. ma ei ole otsustanud, millist karistust ma rakendan, ma kindlasti midagi rakendan. Äh, härra de Graaf on tunnistanud, et ta on eksinud ja ta lepib karistusega. ka äh, härra Pöi ja ka olen ma kõnelnud, härra Pöid Äh, toetasid ka äh, mõned, mitmed kolleegid, kes ütlesid, et ta hääletas äh, proua Le Peni äraolekul tema eest. ja seejärel olen ma ka asjaomaste kolleegidega kes mulle kirju-, kirjutasid selle kohta, mida nad nägid, et nad nägid, kuidas härra Bey proua Le Peni asemel hääletas Äh, olen nendega kõnel, kõnelenud, see kõnelus on toimunud. Äh, jah, kui ma kuulasin kolleegid ära äh, ja kõik kõnealused kolleegid kinnitasid mulle oma allkirjaga, et nad tõesti jäävad selle juurde, et härra Bey hääletas niipea äh, kui ma selle juurdluse läbi viin, äh, kõnelen härrale äh, Peiga uuesti ja neli-viis kolleegi kinnitavad, et asi oli nii ja üks kolleeg ütleb ei, nii see ei olnud. juurdlus, mis puudutavad proua Le Peni, on sealmaal, et mulle on teatatud, et ähm, äh, sel ajal, kui härra Bey hääletas, oli proua Le Pen saalis ja äh, ma arvan, et äh, me peame välja selgitama, kas proua Le Pen teadis, et kolleeg tema eest hääletab või ei. see, et härra Bey on Front Nationali peasekretär, ei mängi siin praegu mitte mingisugust rolli ja kui ma selle juurdluse olen lõpetanud, siis tean, teavitan teid ka vastavalt palun, härra Kraamer. Äh, ma juba küsisin, et ka, kuna see oli üsna napi hääletus, äh, kas seal oli mingi ühehääleline vahe või oli vahe suurem ja kas te olete kontrollinud, ähm, kas need napilt läbi läinud hääletused, äh, kus kaotati või võideti väikese enamusega, kas nende puhul kasutati pettust? jah, me oleme teinud seda, mida te soovisite, härra Kraamer. ei ole mitte mingisuguseid vigasid nende nappide hääletuste puhul. sellistel puhkudel härra de Graaf või härra Bey proua Le Peni eest ei hääletanud, nii et, et tulemus äh, hääletuse tulemust äh, antud äh, juht, juhtum ei mõjuta Äh, kui see nii oleks olnud, siis oleks me tõesti silmitsi väga tõsise olukorraga, aga õnneks mitte. palun. jah, härra Kolniš, palun. tänan, härra president. härra president, ma olen juba pika staažiga äh, saadik ja minu energia pidevalt läheb allamäge, väheneb ja hääletused kestavad kaks ja pool tundi ja kas te võite mulle öelda, milliseid meetmeid võimaldab meile kodukord selleks, et minu poliitiline kohalolek oleks tagatud, vaatamata nendele vajadustele, füsioloogilistele vajadustele, mida ma pean rahuldama ja ei saa jääda kogu ajaks oma tooli peale istuma. kuuendal oktoobril kaheksakümne seitsmendal aastal Prantsuse äh, Rahvusassamblees olin ma tunnistajaks sellele, kuidas meie endine kolleeg Trautmann, sotsialistide saadik, hääletas rohkem kui kuuekümne oma fraktsiooni saadiku nimel ja äh, ja seda vastupidiselt äh, ja vastuolus Prantsuse konstitutsiooni, Rahvusassamblee kodukorraga ja kõigi seaduste, seadustega, mis saadikuid puudutavad. ja härra kolleeg Gold- äh,. härra Kolnis vananemisprotsess on meie kõigi jaoks väga raske ja see tabab kõiki organeid peast jalgadeni välja. ja loomulikult ähm, on äh, tõesti vaja mõelda, kuidas me teid aidata saame. Äh, räägin fraktsiooniga veel, fraktsioonidega veel sellest härra Teurer. härra Teurer, palun. Äh, härra kolleeg Teurer härra Toirer loobub sõna võtmast, aitäh. siis hakkame lõpuks ometi hääletama. Äh, kõigepealt maksundusalase erikomisjoni loomine. et esime-, esimeste konverents tegi täna teile ettepaneku ja tegemist on nimelise hääletusega, hääletus on alanud kas kõik kolleegid on hääletanud? Äh, siis on äh, hääletus lõppenud. ja see äh, ettepanek on vastu võetud ja seega loen maksustamisalase erikomisjoni looduks. ja nüüd jõuame Euroopa Liidu ja Liechtensteini lepingu juurde. jah, palun. meil on kaks hääletust ette nähtud, üks maksustamisalase erikomisjoni loomiseks ja teine liikmete nimetamiseks. kas ma olen millestki valesti aru saanud? ametisse nimetamine. sekund, sekund. Das wusste ich noch. Also, jah ma kohe vaatan järele. jah, äh, see oli õige hääletus. Äh, teist me ei pea eraldi hääletama. ja nüüd hääletame siis Euroopa Liidu äh, see on Loonese raport, hääletame siis Loonese raportit, mille teemaks on finantskontode andmete alane kokkulepe Liechtensteiniga. hääletus on alanud, tegu on nimelise hääletusega kas kõik kolleegid on hääletanud? hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud, õnnitlused raportöörile ja nüüd Metsola ja Kelleri raport, muudatus üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud tagasi lükatud. esialgne tekst, lõige kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, peame üle kontrollima, elektrooniline hääletus. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? see on vastu võetud eri, esialgne tekst, lõige neli, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, samuti vastu võetud. nüüd äh, lõige viis, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud kontrollime kindluse mõttes. elektrooniline kontrollhääletus on alanud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 vastu võetud ja viies osa poolt, vastu, erapooletud, samuti vastu võetud. lõige üheksa, kolmes osas, esimene osa, kes on poolt, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kaksteist, kolmes osas ka, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd lõige neliteist kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, samuti vastu võetud lõige kaheksateist kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige üheksateist kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kakskümmend üks kahes osas, esimene osa, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, samuti vastu võetud. Äh, kontrollime, kui soovite. Äh, niisiis, me kontrollime elektrooniliselt teist osa, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? tagasi lükatud. hea, et kontrollisime. lõige kakskümmend kolm esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, peame kontrollima. hääletus on alanud, kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud lõige kakskümmend kaheksa kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, ka see on vastu võetud, lõige kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud. lõige kolmkümmend on vastu võetud, kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et enamus toetas, aga kui soovite, kontrollime, niisiis kontrollime. hääletus alanud. hääletus lõppenud. vastu võetud. lõige kolmkümmend kaks kahes osas, esimene osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, volitus neli, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud raske näha. kontrollime elektrooniliselt, niisiis teine osa, elektrooniline kontroll on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. põhjendus punkt C. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud põhjenduspunkt L kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. hästi, kontrollime. kontroll on alanud. kontroll on lõppenud. vastu võetud. nüüd põhjenduspunkt O kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd. kas te soovite kontrollida või? hästi, kontrollime siis teine osa. elektrooniline kontroll, kas kõik on hääletanud, kontroll on lõppenud. vastu võetud. põhjendus punkt kuu, kes on poolt, vastu, erapooletud, äh, sama enamusega, aga teie kin-, kindluse mõttes kontrollime. hääletus on alanud, lõppenud vastu võetud ja nüüd äh, resolutsioon muudetud kujul tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. raport on vastu võetud. ja nüüd hääletame proua Telli raportit Säästev linnaline liikumiskeskkond. lõige üks nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud lõige viis, nimeline hääletus, hääletus on alanud. ja nüüd lõppenud. vastu võetud. lõige kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kaheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. lõppenud vastu võetud, lõige üheksa nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud, nüüd lõige kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt hääletus on alanud, kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd seitseteist nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud. kaheksateist nimeline hääletus, hääletus alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud vastu võetud. kakskümmend nimeline hääletus, hääletus alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakskümmend viis nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud, nüüd lõige kakskümmend seitse kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, ka see on vastu võetud, lõige kakskümmend kaheksa ja kahes osas, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud teine osa, samuti nimeline hääletus. hääletus on alanud. ja nüüd lõppenud. vastu võetud. kolmkümmend, esialgne tekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kolmkümmend kaks, kolm osa, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus alanud kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud teine osa, nimeline hääletus jällegi, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud ja kolmas osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. ja nüüd lõppenud ka see on vastu võetud. nüüd ähm, kolmkümmend kuus, nimeline hääletus, hääletus alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. üheksa, äh, esialgne tekst kahes osas, esimene osa, nimeline hääletus on alanud, nüüd lõppenud vastu võetud teine osa ka nimeliselt, hääletus alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud. nelikümmend neli, esimene osa nimeline hääletus, hääletus alanud. lõppenud. vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. pärast lõiget nelikümmend viis, muudatus üks, nimeline hääletus. hääletus on alanud. jah, härra Võik, teil on sõna, palun, proua Teli ah,. Voilà. tänan, härra president. muudatus, äh, ettepanek, mida te panete hääletusele, on väga tähtis muudatus. sellepärast, et vaatamata Volkswageni skandaalile täheldame me, et ikkagi toetatakse veel, on veel riigiabi fossiilkütustele ja ma mõtlen siinkohal just diiselile, millel on maksusoodustused võrreldes traditsioonilise bensiiniga. ja kui me soovime vähendada traditsioonilise kütusega autode arvu oma linnades, siis me peame tegutsema ja kollektiivselt oleme me teinud ettepaneku läbi selle muudatusettepaneku kutsuda liikmesriike üles lõpetama igasuguste toetustega fossiilsete kütuste, fossiilsetele kütustele, aitäh! rahunege palun, palun, kolleeg. aitäh, president, tegemist oli poliitilise sõnavõtuga, mitte protseduurilise küsimusega. Äh, hääletuskoordinaatorid otsustavad, kuidas hääletatakse, see oli poliitiline sõnavõtt ja mitte protseduuriline küsimus, aitäh. Lieber Herr Kollege, die kallis kolleegin proua Teli on raportöör ja see tähendab, et kui ta sõna palub, siis kodukorra järgi, siis kodukorra järgi, rangelt kodukorra järgi pean ma talle sõna andma, aga loomulikult mitte poliitilisteks avaldusteks, niisiis äh, Äh, äh, proua Teeli, te olete kasutanud kodukorda selleks, et poliitilist avaldust teha, äh, nüüd hääletame nimeliselt ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud ja nüüd lõige nelikümmend kuus, nimeline hääletus, hääletus alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend seitse nimeline hääletus, hääletus alanud ja lõppenud vastu võetud. nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. elektrooniline kontroll on nüüd lõppenud. vastu võetud. nüüd äh, lõige viiskümmend, nimeline hääletus. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud äh, viiskümmend kaheksa nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud, lõige kuuskümmend, nimeline hääletus. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud, lõige kuuskümmend kaks, ka nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? lõppenud on hääletus vastu võetud. põhjenduspunkt D, kes on poolt, vastu, erapooletud. peame kontro-, elektrooniline kontroll, hääletus on alanud, nüüd lõppenud vastu võetud põhjenduspunkt K, nimeline hääletus, hääletus on alanud. niisiis, hääletus on alanud ja nüüd lõppenud. viissada kaksteist poolt, sada kolm vastu, kuus erapooletut. nüüd äh, põhjenduspunkt M, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. põhjenduspunkt V, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud nüüd põhjenduspunkt kaksik V,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 nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. see on vastu võetud.